kallid kolleegid, me alustame oma istungit. kõigepealt ma esitan teile esimese Albertini poolsed vabandused, täna ta ei saa meiega kahjuks eh, siin olla koos. Eh, nii, teil on kõigil päevakord olemas. kas selle kohta on vastuväiteid? kõigepealt me arutame eh, resolutsiooni ettepanekud Islandit käsitleva kahe tuhande kümne aasta, nende aasta eduaruande kohta. Eh, siin on esitatud kakskümmend muudatusettepanekut. ja eh, raporti autor on Kristjan Dan Preda. härra Dan Preda, teil on sõna. suur tänu teile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 asja oli kokkulepe panna rahvahääletusele, mis toimub üheksandal aprillil ning võttes arvesse seda uut olukorda, olen ma esitanud suulise muudatusettepaneku lõikele kümme äh, sellest tekstist, mida me arutasime veebruaris ja ma loen selle ette elanik äh, Islandi parlamendist kiitis seitsmeteistkümnendal veebruaril kaks tuhat üksteist äh, heaks, äh, võttis teadmiseks otsuse, mille Islandi president on teinud seoses rahvahääletusega ning loodab sellega lõpetada rikkumismenetluse, mida alustati kahekümne kuuendal mail kaks tuhat kümme ja mida alustas EFTA järelevalveasutus Islandi riigi vastu sellega tsitaat ka lõppes ja ma loodan, et et siinkohal on oluline lisada, et arvamusküsitluste järgi on Islandil äh, olemas äh, ka enamus, kes seda äh, lepet pooldab, nii et tõenäoliselt rahvahääletusel enamik rahvast hääletab poolt, seda siis üheksandal aprillil. ja teine tähtis areng puudutab seitsmenda läbirääkimiste vooru läbikukkumist, seda siis Euroopa Liidu ja Norra, Islandi ja Fääri saarte vahel mille raames on proovitud äh, paika panna makrelli kalastamise äh, tingimusi. ja ka siin olen ma esitanud suulise ettepaneku. võtab arvesse, et ühine kalastuskomitee ja Island on püüdnud läbirääkimistel saavutada edu, eriti mis puudutab äh, nende soovi jõuda pikaajalise kvoodi jagamise eh, kokkuleppeni. sellega on eh, suuline ettepanek ette loetud ja mis puudutab neid ettepanekuid, mida on esitanud minu kolleegid, siis toetan neist enamikku. sest minu seisukohast on eh, teiste kolleegide ettepanekud samuti kasulikud ja parandavad meie ettepaneku teksti, kuid on muidugi ka mitmeid ettepanekuid, mida ma kahjuks ei saa aktsepteerida ja ma selgitan ükshaaval, miks. kõigepealt parandusettepanek üks Äh, Tarand ja Sargentini on äh, selle esitanud äh, ja seal räägitakse Islandi algatusest, mis minu meelest ei ole otseselt seotud ähm, nende läbirääkimistega ja teine muudatusettepanek on samuti täiesti asjakohatu teise ettepaneku, number kahe, on esitanud härra Teeva ja ma usun, et äh, meil ei ole mitte mingit äh, põhjust äh, siin karta, et islandlased hakkavad meid asjatult taga kiirustama. ma usun, et vastupidi, Nad on andnud äh, järelepärimiskomiteele piisavalt aega töö tegemiseks ning ähm, kokkuvõttes on sellest sündinud äh, suurepärane raport, mis käsitleb äh, siis finantskriisi, mis Islandit kahe tuhande kaheksandal aastal vapustas. kuid lubage meelde tuletada, et praegu alles uuritakse endise peaministri vastaseid süüdistusi ja et see töö kulgeb täiesti normaalses tempos. muudatusettepanek kümme <clears throat> on seotud Euroopa Kalastufondiga ja ma arvan, et on liiga vara seda arutada, sest me oleme praegu sõelumisfaasis ja tegelikult ei ole läbirääkimisi veel avatud ja seetõttu me ei saa lihtsalt öelda, et Island tuleks sellest ühenduse osast välja jätta. ma arvan, et vara on teha sellist järeldust ja lõpetuseks eh, olen ma vastu ka mitmetele muudatusettepanekutele, kus öeldakse, et tuleks osaliselt või täielikult eh, kustutada viited Islandi ja Euroopa Liidu avalikkuse, avalikule arvamusele eh, selle kohta, kas Island võiks või ei peaks astuma Euroopa Liitu. ma ei saa sellega nõus olla, ei saa nende ettepanekutega nõus olla, sellepärast et minu meelest on avalik arvamus ja sellele viitamine olulised ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et avalik arvamus on tähtis eh, poliitiline aspekt, eh, kui me arutame Islandi võimalikku kuulumist Euroopa Liitu. ning Euroopa Parlamendi liikmed ei saa endalt võtta õigust eh, siinkohal ka arvamust esitada või arvamust avaldada. Eurobaromeeter näitas eelmisel aastal et, et viiskümmend kuus protsenti Islandi elanikkonnast eh, usaldab Euroopa Parlamenti, samas kui Islandi parlamenti usaldab ainult kakskümmend kaheksa protsenti Islandi rahvast, nii et see on ju päris hästi, aitäh! Monsieur. jah, härra Watson suur tänu. ma tahan õnnitleda raportööri selle töö eest, mida ta on teinud. raportöör eh, kaugeneb niivõrd palju Islandist, kui üldse on võimalik, eh, tähendab, ta tuleb maad, mis on nii kaugel Islandist, kui üldse on võimalik olla Euroopa Liidu sees. selles raportis ei ole ühtegi asja, mille vastu ALDE fraktsioon põhimõtteliselt oleks, aga meil on kaks muudatusettepanekut eh, sõnastuse osas. meile tundub, et eh, kõne all on kolm küsimust. kõigepealt eh, Islandi inimeste enda tahe liituda Euroopa Liiduga ja me ootame selle oma tahte ametlikku väljendust, siis teiseks on kompensatsioon pankadele ja meie arvates see kokkulepe, mis on saavutatud, on hea. ausalt öeldes mõned ehm, kohalikud omavalitsused, kes ehm, investeerisid Islandi pankadesse, võiksid ka natukene ehm, ettevaatlikumad olla, kui nad kasumit taotlevad ja tõepoolest nad oleksid võinud olla ettevaatlikumad. aga eh, see eh, detailne raport, mis me selle kohta kuulsime, põhimõtteliselt rahutab meid ja kolmas punkt on muidugi kalandus ja siis vaalapüük ja seda me peame vaatama alles siis, kui läbirääkimised sellel teemal algavad ja kuidas siis asjad kujunevad aga arvestades selle eh, teema eh, tundlikkust, eh, see, mis puudutab Islandi traditsioonilisi tööstusharusid, siis see on äärmiselt oluline, me peame seda vaatama ka keskkonnasuutlikkuse, jätkusuutliku keskkonna arengu seisukohalt, aga ma tahaksin rääkida punktist number kuus, see puudutab Mm, eh, justiitsministeeriumi, tegelikult on vaja aru saada, eh, et Island on väga väike maa, see on niimoodi, kus kõik tunnevad kõiki ja eh, keegi peab lõppude lõpuks võtama endale poliitilise vastutuse kõikide otsuste eest. ja sellepärast ilmselt ongi niimoodi välja kujunenud, et just nimelt Justiitsministeeriumil on see lõppvastutus kohtunike määramisest. võib-olla me võime seda arutada eh, Islandi kolleegidega. ja võib-olla mm, nad on pärast arutelu eh, valmis ka oma eh, tegevust muutuma, muutma, aga me peame arvetama, et me peame mõistma, et seal on nii pisikese inimese arvuga tegemist, et teisiti nad võib-olla üldse ei saagi. suur tänu teile, härra Watson! ja eh, eh, proua Ootala, palun. Eh, aitäh. kas raportöör ja fraktsioon võiksid vaadata siiski soodsama pilguga parandusettepanekule üks, kus räägitakse sellest, et tuleks toetada Islandi kaasaegse meedia algatust. ma arvan, et Islandil toimub praegu mitmeid väga huvitavaid katseid, seda ka õiguslikus mõttes püütakse leida tasakaalu inimeste ja meedia õiguste vahel ja tagada sealjuures adekvaatset ligipääsu infole ja nii edasi. ning ma arvan, et raportöör võiks vähemalt vaadata seda ettepanekut selle pilguga, et säilitada selle ettepaneku eesmärk või peamine sisu, kui seda ka mitte arvesse võtta üleni. rohkem sõnasoovijaid ei ole? siis härra Ferm Uh, suur tänu. ma tahaksin õnnitleda raportööri selle suurepärase töö eest. mina olen selle komisjoni asendusliige, aga mina olen äh, eelarvekomisjonis olen raportöör laienemise osas ja sellepärast see raport huvitab mind. tegelikult eh, mulle tundub, et kuidas suhtutakse muudatusettepanekutesse, on väga hea eh, tegelikult peaks eh, muudatusettepaneku seitseteist tagasi lükkama. informatsioon on äärmiselt oluline selle eh, teema puhul. Eh, eelarvekomisjonis ei suutnud me kahjuks koordineerida oma tegevust ahvetiga, aga võib-olla me saame seda teha sügisel, kui toimuvad eelarve läbirääkimised. mulle tundub, et kõige olulisem asi see puhul on see Islandi eh, valmisolek leida eh, lahendused oma põhiprobleemidele. finantsküsimused olid väga keerulised, asi läheb referendumile, aga see näitab täiesti selgelt, et nad tahavad leida eh, rasketele küsimustele lahendusi, näiteks nagu see on kalandus, see tähendab, et nad ei lähe mitte eh, endale mingi eristaatuse nõudmise teed Eh, Euroopa oleks suureks väärtuseks, Island oleks suureks väärtuseks Euroopale, sellepärast et eh, tegemist on väga kiiresti areneva ühiskonnaga, nendel on väga olulisi teadmisi energia vallas, merevaldkonnas, kalanduse valdkonnas ja nii edasi, mis kõik on olulised teemad, see on oluline meie jaoks. aga me peame eh, aru saama ja seda nimetas ka härra Watson, et Island on täiesti unikaalne, see on väga kaasaegne, väga arenev arenenud ühiskond, mis eh, väga karmilt kaitseb oma keelt, oma kultuuri, oma elustiili ja me peame sellega leppima, me peame leidma selle jaoks väga paindlikud lahendused ja me peame veel viitama kahele viitkonnale, mida pole nimetatud. üks on regionaalareng ja teine on siis kohalik kultuur, sellepärast et mm, regioonid on väga erinevad sellest arenenud ühiskonnast, mida me kohtame eh, Reykjavikis ja eh, meil on vaja nende asjade kohta informatsiooni ja sellepärast ma lükkan tagasi muudatusettepaneku number seitseteist suur tänu teile. kui keegi sõna rohkem ei soovi, siis annaksime uuesti sõna raportöörile. Euh, ma sooviksin tänada kolleege nendepoolsete äh, kommentaaride eest, ma räägin väga lühidalt. Äh, see, mis puudutab lõiku kuus, millest main-, rääkis härra Watson, see lõik on positiivse iseloomuga. me Eh, avaldame heakskiidu islandlaste, eh, islandlaste jõupingutuste eh, eest õiguse saavutamisel. ja need õiguslikud küsimused ja kohtuga seotud küsimused on esile kerkinud ka komisjoni poolt meie täiesti toetame Islandi, islandlaste poolset äh, arvamus, islandlaste seisukohta õigemini. mis puudutab proua Haudala arvamust ja tema muud, esimest muudatusettepanekut, eh, nagu ma ütlesin seda oma esmases eh, sissejuhatuses, eh, siis see ei ole otseselt, see küsimus ei ole otseselt seotud äh, läbirääkimistega, samas et äh, muudatusettepaneku viimane osa, mille esitasid äh, Indrek Tarand ja Roa Tšetini, siis see puudutab agi communautaire'i. nii et selles osas ei ole meil midagi öelda me peame mõtlema selle peale, kas muuda-, võib-olla väikeste muudatustega oleks seda, võta-, võimalik aktsepteerida seda muudatusettepanekut. mis puudutab muudatusettepanekut äh, seitseteist, siis äh, minu meelest äh, ei ole aktsepteeritav need viited välja võtta sellest lõikest, nii et minu jaoks muudatus, ettepanek seitseteist ei ole absoluutselt aktsepteeritav. suur tänu teile teie tähelepanu eest! Merci, je, je vous inf-. tänu, ma siis äh, annan teile teada, et me hääletame seda raportit täna pärastlõunal äh, pärast äh, mõttevahetust proua Ashtoniga euh,. Le point suivant de l'ordre du ja järgmine päevakorrapunkt. see on maalkatuslik raport, mille autoriks on proua Munnis Eh, ja see puudutab Euroopa Liitu kui globaalset toimijat ning Euroopa Liidu rolli rahvusvahelistes organisatsioonides ning eh, seda pärast eh, Lissaboni leppe vastuvõtmist. nüüd selleks, et raportöör paremini saaks oma, paremini oma tööd teha, tellis komisjon ka välis väljaspoolse arvamuse ning nii teile, kui ma annan sõna proua Munnisele, ma annaksin sõna kahele eksperdile, kes on omapoolse arvamuse meile koostanud. Teie, nende arvamus on teile ka edastatud. härra Manuel Elaluka ja härra Vincent äh, Palacio. see, nad äh, tegutsevad Fundación de Alternativos Española ning ma paluksin, et nad jaoks meiega nüüd äh, oma uurimise tulemusi. Thank you, Mr President. suur tänu, härra president, aitäh. ahvetile, eh, et te mind siia kutsusite tööle. Eh, raport, eh, mis puudutab Euroopa Liidu rolli globaalse tegijana, on äärmiselt oluline. selles raportis me püüdsime paika panna mõned probleemid, mõned võimalused ja eh, välja pakkuda ka mõned tegevusvõimalused. tegemist ei ole nii-öelda lõpliku raportiga, see on eh, avatud arvamuste vahetusele, siin võib esitada küsimusi ja tõepoolest eh, me tahaksime kuulda teie kommentaare selle raporti eh, eesmärk oli vaadata, kuidas Lissaboni lepingu järgselt Euroopa Liit võiks eh, maksimeerida oma rolli eh, mitmepoolsetes rahvusvahelistes organisatsioonides ja sellepärast me kõigepealt pöörasime tähelepanu õiguslikule alusele, me uurisime õi-, uusi pädevusi. me püüdsime eh, nii-öelda eh, praegusel hetkel sarvist kinni haarata ja eh, eh, praegu me mõtlesime sellele, kuidas Euroopa Liit saaks oma dünaamika abil muutuda rahvusvaheliselt eh, tähele, tähelepandavamaks. me vaatasime rahvusvahelisi organisatsioone, eh, mitmesuguseid institutsioone, me vaatasime ka multilateraalseid organisatsioone nagu näiteks eh, NATO ja nii edasi, aga me ei taha öelda, et me jõudsime kõiki haarata. püüdsime ka mõelda sellele, milline on ühelt poolt reaalsuse ja teiselt poolt võimaluste vahele jääv lõhe ja siis vaatasime selles valguses, mida Euroopa Liit teha saaks. multilateraalsus üleüldiselt maailmas, eh, selle käsi väga hästi ei käi seda eh, protsessi tuleb vaadata eh, sellise omavaheliste suhete arenguna eh, ühelt poolt Euroopa institutsioonide vahel ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel ja teiselt poolt ka siis sellise sisemise koordinatsiooni vahel, mis toimub Euroopa Liidu sees. me vaatame nii funktsioone ja funktsionalismi kui ka eesmärke me märkasime probleemi, tegelikult on tegemist paradoksiga, mis eh, meile silma torkab, nii et, et pärast Lissaboni lepingut eh, on näha vähem Euroopa Liitu kui rohkem Euroopa Liitu, sest et eh, osa liikmesriike on hakanud oma käel tegutsema ja tekkinud on niisugune veider vaakum. ja me arvame ka, et Euroopa Liit peab parandama oma staatust, et kõrgemal tasemel jõutakse rahvusvaheliste organisatsioonideni ja me arvame ka, et kõrge esindaja võiks, kes on ka komisjoni asepresident, võiks tagada välistegevuse järjepidevuse näiteks ütleme humanitaarkoostöö osas, kaubanduse vallas ja nii edasi. ja lõpuks meile tundub, et eh, selle välisteenistuse personali suurendamine ei peaks olema mitte niivõrd kvantitatiivne, kuivõrd kvalitatiivne, on vaja sellist eh, koostööd, selle koostöö kaudu tugevamaks muutumist. eriti on vaja tegutseda nende eh, organisatsioonide suunas, kus edasiareng on olnud väga aeglane. näiteks on meil vaja äh, äh, tegevusprotokolli, äh, näiteks nagu oli seda näha Liibüa puhul ja Euroopa Parlament võiks anda rohkem praktilisi nõuandeid välisteenistusele. ja nüüd majandusasjadest räägib edasi minu kolleeg, aga loomulikult eh, reform on meie prioriteet. Eh, ÜRO eh, Peaassamblee peab muutuma, see on meie jaoks äärmiselt tähtis. ja me peaksime ka tugevdama Äh, oma staatust vaadates just nimelt äh, läbi oma tööd nendes organisatsioonides. mis puudutab äh, nüüd Julgeolekunõukogud, siis me ei taha seda, et seal oleks Euroopa Liidul oma koht, sest meile tundub, et see on täiesti ebarealistlik, aga ja lõpuks me eh, peaksime mõtlema ka eh, kaitseküsimuste peale. Monsieur le Président, euh, tout d'abord, si vous me permettez, je voudrais suur tänu, kõigepealt ma sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja eriti teie eh, välisasjade komisjoni selle eest, et te kutsusite meie, jagama teiega oma mõtteid Euroopa Liidust kui Eh, tegutsemisest maailma tasandil, kõigepealt ma tahaksin rääkida mm, meie soovitustest nendest, nende organisatsioonidega, mis on meie meelest väga olulised, eh, puudutab Rahvusvahelist Valuutafondi ja Maailmapanka. Euro-, meie äh, ühest küljest räägitakse siis <clears throat> Euroopa Keskpanga äh, pädevustest, äh, kuid äh, makromajanduslik ja finantspoliitiline pädevus on jagatud pädevused ja need nõuavad siis üle-euroopalist koordineeritust, kuid Euroopa Liidul ei ole Rahvusvahelises Valuutafondis mingit positsiooni, isegi mitte vaatleja staatust ja Eurotsooni äh, kontrollifunktsiooni omav asutus samuti ei kuulu Rahvusvahelisse Valuutafondi, ähm, ammugi selle nõukokku mitte. ei Eurogrupp ega Euroopa Komisjon ei ole ei ametlikult ega mitteametlikult äh, IMF-is esindatud. ja see tähendab seda, et IMF-i tegevnõukogu äh, mis põhineb kõikide riikide, osalisriikide esindatusel riikide suuruse järgi, siis kõige suuremad riigid on seal, suuremaid riike on seal viis ning Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa on ainsad riigid, mis ei kuulu ehm, nõndanimetatud väikestesse ehm, ringkondadesse see süsteem on aegunud ja me leiame, et praegune olukord piirab Euroopa Liidu äh, võimekust äh, koordineerida liikmesriikide positsioone ja tegutseda ühiselt ning seetõttu me arvame, et äh, tegevnõukogu ülesehitust tuleb muuta selliselt, et see kajastaks paremini rahvusvahelist reaalsust ning muutunud Euroopa Liitu seetõttu me teeme ettepaneku, et Euroopa Liit peaks saama tegevnõukogu alaliseks vaatlejaks ning ähm, äh, seda kohta võiks siis täita kas Euroopa Keskpanga või Euroopa Komisjoni esindaja vastavalt äh, kõnealustele küsimustele. see tähendaks seda, et, äh, et EU, edaspidi oleks üks tegevjuhi koht euroriikidele ja üks eurotsooni välistele riikidele, milles tehti, milline ettepanek tehti ka juba aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa. võttes, võttes arvesse eh, seda, eh, milline on praegune IMF-i eh, kvoodisüsteem, siis tegelikult Euroopa Liidu liikmesriikide huvid ei kahjustuks, kui me valime selle uue süsteemi IMF-i äh, tegevnõukogu koosseisu vähendatakse nagunii vastavalt kahe tuhande kümnenda aasta kokkuleppele. Äh, koosseis väheneb aastaks kaks tuhat kakskümmend. mis puudutab äh, IMF-i praegusi kõige tähtsamate mm, nii-öelda toolide omanikke, siis peaksid nad tegelikult äh, Äh, hea meelega tervitama seda uut äh, süsteemi. IMF-i kokkulepe näeb ette seda, et kvoodisüsteemi muudetakse nõrgemaks ning et kohti vähendatakse juba aastaks kaks tuhat kaksteist ning aastaks kaks tuhat kakskümmend vähendatakse kohtade arvu veelgi. me arvame, et kahe tuhande kaheteistkümnes aasta, mis on esimene tähtaeg, annab meile ka hea võimaluse kuigi see on võib-olla väga ambitsioonikas plaan, Äh, Euroopa Liidule esitada omapoolne ettepanek, esitada oma Eurotsooni sisene, Eurotsooni väline vaatleja IMF-i tegevnõukokku ning äh, edaspidi siis liikuda selle juurde, et Euroopa Liit oleks esindatud ühe kohaga. Bretton Woodsi instituudi järglasena on IMF Äh, ikka põhinenud ennekõike liikmesriikide ja ringkondade äh, süsteemile, kuid see süsteem on aegunud. Euroopa Liidu liikmed peavad praegu töötama koos Euroopa Liidu väliste liikmetega, aga see äh, piirab Euroopa Liidu esindatust ja seetõttu peaks Euroopa Liit äh, olema esindatud ainult Euroopa Liiduna, kuigi see küsimus on, äh, selle küsimuse muudab keerulisemaks pädevuste jagunemine Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. kuid Maailmapangal ei ole mingit pädevust rahanduspoliitika alal meie teeme ettepaneku. et Euroopa äh, Liit äh, toetaks ühe, ühe tegevdirektori koha äh, loomist ja riikide ümbergrupeerimist ning et USA-l edaspidi ei oleks Maailmapanga tegevnõukogus vetoõigust. seda süsteemi võiks rakendada ka erinevad mitmepoolsed arengupangad, näiteks Aafrika Arengupank või Ameerika Arengupank. ja lõpetuseks veel üks, äh, veel paar sõna selle kohta, milline on Euroopa Liidu ja G kahekümne omavaheline suhe. neli Euroopa Liidu liikmesriiki kuulub G kahekümnesse Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia ning äh, lisaks sellele on seal üks äh, alaline vaatleja, see on Hispaania Euroopa Liit peaks kindlasti olema esindatud ka edaspidi nii riiklikul kui riigiülesel tasandil, võttes arvesse seda, et Euroopa Liit on samuti olnud G kahekümne tippkohtumisel kaks korda äh, esindatud. ma arvan, et Euroopa Liidu äh, kohalolekut võib parandada kahel äh, moel kõigepealt otsustada kas saata G20-le ministrite nõukogu eesistuja või komisjoni president ning samuti siis saavutada konsensus nende viie riigi vahel, keda ma loetlesin, ja ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. see aga tähendab, et Euroopa Liit peaks püüdma luua paremat linki, paremat seost ka G20 ja ÜRO vahel et tegeleda ka nende teemadega, millega praegu tegeleb ainult ÜRO ja siin teen kaks ettepanekut. kõigepealt teha G kahekümnest ad hoc kõrgetasemeline äh, komitee ning äh, siduda ta ECOSOC-iga, mis on äh, pidev viitepunkt majanduslikes küsimustes või esimees palub kõnelejal rääkida aeglasemalt, sest tõlgid peavad seda juttu ka tõlkima teiseks eh, siis vähem auahne plaan, jätkab kõneleja. G kakskümmend ja ÜRO küll jätta ka edaspidi eh, lahus olevateks, eh, võttes arvesse seda, et ÜRO-l on oma formaalne legitiimsus, kuid ikkagi tagada see, et G kakskümmend kiidab heaks ECOSOC-i ehm, ehm, seisukohad, ECOSOC on sealjuures konsultatiivne organ, aitäh! Merci, euh, je donne la parole. suur tänu ja nüüd ma annan sõna proua raportöörile. suur tänu teile, härra esimees. E, me oleme, teame kõik siin komisjonis, kui oluline on ühtse, ühiste probleemide ühine e, lahendamine maailma tasandil. on väga oluline, et on olemas selliseid rahvusvahelised organisatsioone, mis on e, eksisteerinud juba teisest maailmasõjast peale kuid äh, peab ütlema, et probleemide ulatus on läinud palju suuremaks ning see tähendab seda, et rahvusvahelised organisatsioonid ja liikmesriigid ähm, peavad äh, tegelema äh, keeruliste probleemide lahendamisega, sellepärast et rahvusriigid ei saa üksi probleemi lahendamistega hakkama ning on loodud erinevad grupid ähm, ja ühendused selleks, et selliseid probleeme lahendada ning ja me väga palju on erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides selliseid liikumisi ja eh, ühendusi. praegusel hetkel tundub, et meil ei ole eh, strateegilist plaani selleks, et rahvusvahelistes organisatsioonides tegutseda. Eh, ja väga raske on seda teha, kui on tegu nii suure struktuuriga, nagu näiteks Euroopa Liit, et me oma tegevust koordineeriks Lissaboni lepe eh, võttis oma eesmärgiks eh, teha Euroopa Liidust oluline tegutseja maailma tasandil ja eh, sellega seoses meie raport ja Euroopa Parlamendi seisukoht selle kohta, kuidas Euroopa Liit peaks tegutsema rahvusvahelisel tasandil ja rahvusvahelistes organisatsioonides on väga õigeaegne Euroopa Liit eh, on kahtlemata väga kaalukas tegutseja maailmas tasandil, seda nii kaubanduslikel, skp, eh, sõjalise jõu äh, tasandil, äh, samuti arenguabi äh, osutajana, samuti oleme oluline partner Ameerika Ühendriikidele, äh, samuti on meil palju erinevaid programme, koostööprogramme, me samuti meil on olemas Lissaboni lepe, mis annab uue dimensiooni Euroopa välistegevusele kuid praegusel hetkel peab ütlema seda, et Lissaboni lepe põrkub kokku ähm, on Lissaboni lepe on väga keeruline, väga vastuoluline kohati, eh, väga kompleksne ning see eh, takistab meie ühist tegevust rahvusvahelistes organisatsioonides ja meie välistegevust. Eh, ühest rahvusvaheline üldsus ja rahvusvahelistuse tegevus keerleb ümber riikide tegevuse, Euroopa Liit aga ei ole riit ning praegusel hetkel peab ütlema, et multilateralism on muutunud väga keerukaks ja me peame mõtlema selle peale, kuidas me tegutseme eh, rahvusvahelisel tasandil, kuidas me peaksime ennast esindama rahvusvahelisel tasandil. on väga palju erinevaid ehm, aspekte, mis eh, muudavad selle eh, raporti koostamise keeruliseks. Ehm, me peame väga erinevalt käsitlema erinevaid multilateraalseid organisatsioone. see raporti projekt vaatab üle Euroopa Liidu võimalused tegev, tegutseda rahvusvahelisel tasandil Lissaboni leppe vastuvõtmist. me võtsime äh, kasutusele äh, viis erinevat äh, peatüki ning me teeme erinevad soovitusi, mis on üsnagi spetsiifilised Eh, selle kohta, kuidas garanteerida efektiivne välisesindatus eh, ja kuidas saaks võimalikult koordineeritult tegutseda rahvusvahelisel tasandil. ning esimene lõik on seotud Euroopa Liidu rolli tugevdamisele eh, rahvusvahelistes organisatsioonides ning eriti spetsiifiliselt me tegutseme või räägime sellest, kuidas suurendada Euroopa Liidu äh, võimekast, äh, võimekust äh, mitmepoolsete suhete arendamisel ning kuidas see annab suurem panus globaalsete probleemide lahendamisel. me teeme omapoolseid soovitusi, kuidas reformida neid rahvusvahelisi organisatsioone ning kuidas tugevdada rahvusvaheliste organisatsioonide rolli Eh, teeme, meie lähenemine peab olema strateegiline ja eh, ühtne. me peame süstemaatiliselt pidevalt üle vaatama eh, praegused võimalused Euroopa Liidu esindada. selleks, et astuda samme edasi oma esindatuses rahvusvahelistes organisatsioonides, ja kuidas paremini äh, ratsionaalsemaks äh, muuta äh, kollektiivset diplomaatiat liikmesriikide vahel. millised on Euroopa Liidu konkreetsed ähm, kohustused ja eesmärgid, nagu siin on öelnud kolleegid, kes, kui nagu siin ütlesid kolleegid, kes organisatsioonist, rahvusvahelisest uuringute organisatsioonist eelnevalt me peame mõtlema, kuidas ennast paremini esindada näiteks rahvusvahelises toiduorganisatsioonis või kuidas paremini tegutseda kliimamuutuste konverentsil, kus Euroopa Liit ei suuda kuidagi ühel häälel rääkida. ja me räägime tihti seal teineteisele vastu. nüüd, mis puudutab jagatud kompetentsi, siis eh, me peaksime selles eh, osas oma eh, eesmärgid samuti paremini välja töötada, töötama. Eh, nüüd teiseks Euroopa Liidu roll ÜRO-s loomulikult me teeme ülekutse, üleskutse tugevdada institutsionaalset tasakaalu G kahekümne ja ÜRO vahel nagu sellest on ka juba räägitud, samuti leiame, et me peaksime Peaassambleel efektiivsemalt tegutseda äh, Eh, nagu üks kolleeg on seda öelnud eh, samuti, eh, peab ütlema seda, et praegusel hetkel kavatsetakse teha tööd resolutsiooni kallal, mis peaks ette nägema siis Euroopa Liidu efektiivsema tegutsema peaassamblees. nüüd Julgeolekunõukogu osas leiame, et see tule, Julgeolekunõukogu tuleks äh, Äh, reformida, sellest on väga paljudel, palju aastaid juba räägitud, me peame äh, nõudma, et Julgeolekunõukogu oleks vastu äh, nõudmistele, mis on esitatud maailma tasandil. Euroopa Liit nõuab oma koht Julgeolekunõukogus või vähemalt peaks seda nõudma, me peaksime selles osas konsulteerima rohkem liikmesriike, mida nemad sellest arvavad. ning kolmas peatükk puudutab Eh, rahvusvahelisi finantsorganisatsioone ehk siis val, eh, rahvusvahelist valuutafondi, kus Euroopa Liidu esindatus eh, on väga ebaefektiivne ja see piirab meie võimalust Euroopa mõju suurendada, seda hoolimata sellest, et Euroopa Liidul on eksklusiivsed õigused oma rahanduspoliitikat esindada. see Eh, annaks meile paremale võimaluse eh, avaldada mõju Rahvusvahelise Valuutafondi juhatuse tegevusel ning eh, oluline on ka vaatleja roll juhatuses, see puudutab ka muidugi Maailmapanka. mis nüüd puudutab veel kolmandat peatükki, siis puud-, siis siin on oluline julgeoleku, erinevate julgeolekuorganisatsioonidega koostööd teha, see puudutab eriti NATO-t, OSCE-d, et eh, ja see vastab ka täiesti Lissaboni leppele, mis eh, toetab eh, ühtse kaitsepoliitika väljatöötamist. mis puudutab siis mis puudutab OSCE-d, siis Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja peaks olema vaatleja seisus OSCE-s. Eh, ning mis eh, puudutab eh, Euroopa Nõukogu, siis me teeme tööd selle kallal, et Euroopa Liit saaks, oleks paremini esindatud Euroopa Nõukogus ja et Euroopa Liit kirjutaks alla inimõiguste konvendile. tegu on väga olulise organisatsiooniga Euroopa Liidu jaoks ning veel üks oluline äh, organisatsioon OCDE, Euroopa äh, Liit peaks äh, olema mitte enam vaatleja, vaid täieõiguslik liige, sest äh, tegu on, äh, on väga olulise organisatsiooniga ning meie kompetents peaks äh, olema äh, laiendatud selles valdkonnas. ning kuu, kuues teema, mis on samuti oluline äh, see puudutab äh, tippkohtumisi ehk siis G kaheksat ja G kahtekümmend. Euroopa äh, Liit peaks äh, osalema neis protsessides, Euroopa Parlament peaks samuti olema kaasatud ja need Euroopa Liit peaks olema nähtavam näiteks G seitsme kohtumistel. me palume, et liikmesriigid ja Euroopa Liit nõuaks suuremat esindatust äh, ministrite tasandil kohtumisel, näiteks G kahekümne kohtumisel. nii et äh, need on siis äh, suu-, laias laastus need küsimused, millega minu raport tegeleb, ma ootan teie poolt muudatusettepanekuid, esitan ka ise muudatusettepanekuid, et seda teksti parandada, väga palju aspekte vajavad parandusi meil on vaja palju, äh, palju äh, lõike ka konkreetsemaks muuta. ning äh, nagu te kuulsite, on, on koostatud ka väljaspoolt tulnud raport, mis sisaldab väga palju uusi huvitavaid ideid, mis aitab Euroopa Parlamendil ka selge seisukoht võtta selles keerulises küsimuses Ah, sooviksin äh, tänada äh, Peter Barti, äh, kes on mm, meie väliskaitsjate komisjoni sekretär, kes aitas mul seda süst-, raportit süstemaatilisemaks muuta ning tahaksin tänada kõiki neid, kes on aidanud ka poliitiliselt mul seda raportit kokku panna. eriti puudutab see ÜRO Peaassambleed. see näitab, et Eh, on võimalik saavutada rahvusvahelist koostööd, kui mitte riikide valitsuste tasandil, siis vähemalt Euroopa Liidus. ning eh, Euroopa Komisjoni esindajad ning meie välisteenistuse esindajad eh, on osutanud omapoolseid kasulikke panuseid selgitamaks milline on Euroopa Liidu käitumismudel eh, või tegutsemisjuhend praegu rahvusvahelistes organisatsioonides. ning eh, ma loodan, et me saame esitada üheskoos eh, huvitava raporti, mille, mille osas, mille koostamise osas peame kiiremini tegema, kui me oleks algselt tahtnud ja Äh, selle kiirustamise tõttu ei ole see raport nii põhjalik, kui ma oleks seda soovinud, sest äh, sest äh, raporti tõlkimine võtab kaua aega, see tähendab seda, et muudatusettepanek tuleb, tuleb ka üsnagi kiiresti esindada. me peame üritama võimalikult konsensusliku raporti esitada, sest see oleks väga tähtis, et me oleks kõik ühe nõus sellega, mis me öelda tahame. me soovime äh, arutada seda asja ka täiskogul proua Ashtoniga. meie tegutsemine rahvusvahelises organisatsioonides on üks oluline osa meie välisteenistusest ja välistegevusest. loodetavasti äh, on meil äh, võimalik teha kõik selleks, et see raport oleks oluline osa arutelust meie välisteenistuse välistegevuse osas ja see Eh, aitab meil ka üles ehitada eh, eh, rahvusvahelisel tasandil Euroopa Liidu esindatust, aitäh! suur tänu, proua Munis! ja ma annan nüüd paljudele sõnavõtjatele sõna, kes on oma sõnasoovist märku andnud. ärge rääkige palun kauem kui kaks minutit, sest meil on täna väga tihe programm ja nüüd saab sõna proua Haudala. Uh, uh, aitäh! ma proovin siis teha kiiremini kui kahe minutiga. igatahes aitäh proua Munisele, kes on äh, koostanud suurepärase raporti eelnõu ja aitäh ka nende ettepanekute eest äh, paluda kõrgele esindajale esitada valge raamat Euroopa Liidu mitmepoolse koostöö kohta. Äh, see ettepanek ja see palve on ka täiesti õigeaegsed, sest Lissaboni leping on ammu jõustunud ning Euroopa välisteenitu-, välistalitus on kindlaks määranud Euroopa Liidu prioriteedid millest üks on tugevdada äh, ja toetada multilateraalsust või mitmepoolset koostööd, äh, alates siis äh, see on esimene tähtsam samm pärast julgeolekustrateegia määratlemist aastal kaks tuhat kolm. ma arvan, et meil on legitiimsus ähm, selleks, et kaasa rääkida globaalses haldussüsteemis ja Euroopa Liit peab mõtlema, kuidas seda protsessi toetada ma arvan, et äh, see on tegelikult seotud äh, Lambsdorfi raportiga ÜRO äh, kohta, millest me kuuleme täna hiljem ja mida me kindlasti ka kommenteerime. ma usun, et me peame leidma võimalusi selleks, et parlament saaks rohkem osaleda ja paremini jälgida ÜRO tegevust ja võib-olla siis ka tugevdada selle peaassambleed. mis puudutab mitmepoolsemaks muutmise legitiimsust, siis eh, tegelikult oleme me kuulnud eh, mitmeid suurepäraseid ettepanekuid, kuidas eh, ÜRO ECOSOC võiks muutuda kanaliks uute koosseisude vahel, G kaheksa, G kahekümne vahel. me ei soovi ju midagi nõrgendada. kuidas on uute majanduste suurem roll meiega seotud, kas me oleme nõus sellega, et nad räägivad globaalsel areenil ning ka mitmepoolsetes organisatsioonides rohkem kaasa, kas me soovime neile seada mingeid tingimusi, kas me üldse saame mingeid tingimusi nõuda? kas Euroopa Liit on selleks piisavalt tugev? ja lisaks tahaks mainida ka erinevate huvigruppide tasakaalu, see on oluline, tähtis on mõelda sellele, kuidas tasakaalustada kaubandushuvisid, keskkonnakaitset, inimõiguste kaitset ja muud ning Euroopa Liit on siinkohal ju äh, välja äh, toonud äh, suurepäraseid soovitusi ja kirjutanud ka eraldi raporti. me peaksime toetama ka kaubandusmehhanisme, mis on innovaatilisemad. meenutagem näiteks, et ähm, Euroopa Parlamendiga Google on rääkinud Euroopa Parlamendile, et Hiina eh, tõenäoliselt eh, rikub interneti kasutamise vabadust ja ettenähtud reegleid. ning eh, lõpetuseks koordineeritus ja koostöö teiste organisatsioonidega. ma arvan, et Euroopa Liit peaks olema palju palju soodsamalt meenust me,, meelestatud ka näiteks Euroopa Nõukogu äh, Ähm, suhtes, eriti võttes arvesse seda, et me ühineme inimõiguste alase ähm, lepinguga, aga kahjuks on mul kaks minutit lõppenud, aitäh! suur tänu, proua Haudala ja härra Lambsdorff, kes äh, on töögrupi Euroopa Liidu ÜRO äh, liige. Äh, tere, mina olen suur tänu, aitäh, et te mulle sõna andsite. ma, mulle tundub, et tegemist on väga huvitava ja olulise raportiga. see raport põhineb uurimusel, mida me, eh, millest me kuulsime, väga kiiresti saime ka sellele silma peale visata. Eh, minu arvates töö on olnud suurepärane eh, sest et siin kõik põhineb faktidel. tegemist on sellise diferentseeritud lähenemisega ja ei ole niimoodi, et ükski hinnas sobib kõikidele ja sellepärast eh, on töö tulemus väga hea. mõnikord Euroopa Liit ei suuda eh, piisavalt kiiresti reageerida eh, ja öeldakse, et näiteks me oleme üleesindatud, aga me ei tööta vastavalt oma võimetele ja see on täiesti õige. sageli on paljud inimesed hõlmatud, aga nad lihtsalt ei seisa koordineeritult õlg õla kõrvalt ja ma tahaksin näha tegelikult selles raportis paart asja, võib-olla asi puudutab detaile, mitte seda üldist suundumust. sisuliselt on asi väga hea. võib-olla me saaksime teha selle raporti poliitilisemaks. E, nii nagu ütles proua Haudala, me peame hakkama kiiresti tegutsema, sellepärast et meil on e, olemas Lissaboni leping, me oleme silmitsi mitmesuguste kriisidega aga tegelikult me peame saatma ka poliitilise sõnumi. me peame tegema nii-öelda eh, kvanthüppe edasi eh, kui me töötame välja mitmesuguseid eh, soovitusi ja need on niisugused sõnumid, mida me peame saatma arutelude käigus. Eh, ma arvan, et me peame eh, vaatama eh, nüüd ka põhjenduspunkte. siin A käsitleb süsteemseid mm, puudujääke, aga just nimelt põhjenduspunkt B on suurepärane tekst, siin annakse väga hea tasakaal si-, kui räägitakse nüüd Maailmapangast, siis peab ütlema, et tegelikult Maailmapank on juba selle reformi ära teinud. ja võib-olla tasuks kasutada ka siin mingeid näiteid, näiteks Äh, Atlanta, äh, NATO, äh, Aafrika Ühendus, Aafrika Liit, need on niisugused positiivsed näited. nii et, et me toetame kogu südamest selle raporti põhijoont. suur tänu. ja nüüd härra Kukan. suur tänu, ma teen väga lühidalt, mulle tundub, et selle arvamuse teema on selline, et siin ei ole mitte mingisuguseid äh, vastuolusid, me kõik tahame ju to-, äh, suurendada Euroopa Liidu rolli ja eriti vaadates, kuivõrd dramaatilised äh, sündmused toimuvad praegu rahvusvahelises plaanis ning see on ainult loogiline, et Euroopa Liit tahab olla võrdne partner teistele globaalsetele tegijatele vaatame, milline jõud on Indias, Brasiilias, eh, Hiinas, siis me peame tegutsema paremini, tõhusamalt eh, ning tõhustama ka oma rolli rahvusvahelistes organisatsioonides. Eh, minu arvates see raport, mis meie ees on, on väga hea alus selleks ähm, aruteluks ja ma tänan ka seda tööd, tahan tänada ka selle töö eest, mis on tehtud äh, meie kahte külalist, nad on, tegemist ei ole mitte sellise akadeemilise analüüsiga, vaid äh, nad on tulnud välja ka konkreetsete ettepanekutega, see on väga hea. meil, mulle tundub, et kõik need dokumendid ei peaks olema akadeemilised, nad peavad teenima pragmaatilisi huve, mis äh, aitavad meie äh, strateegiat konk-, konkreetseks teha, siin peaksid olema konkreetsed sammud, mida teha. sellepärast, et niisugusi äh, resolutsioone on meil juba hunnikute viisi, aga vaja on konkreetselt tegutseda et tõepoolest paraneks eh, olukord ja eh, praegu on eh, arvamus väga hea. härra Proodi, palun. aitäh, härra esimees. ma soovin tänada raportööri esitatud raporti eest. ja kõigepealt üks üldisem kommentaar ma arvan, et Lissaboni leping kannatab igal juhul, sest äh, siin, äh, siinsel tööl on meil valitsuste vaheline äh, rõhk ja tegelikult ähm, tunnevad väga paljud liikmesriigid, et nad on kaotanud osa oma suveräänsusest ja osa ja selle saaksid nad tagasi ainult siis, kui nad Euroopa Liidu siseselt sõlmiksid või moodustaksid mingeid rühmitusi enam ei saa öelda, et me ei taha Euroopa Liidule loovutada osa oma suveräänsusest, sest me oleme seda juba teinud. suur osa võimust ja volitustest on juba ära antud ja kui me soovime seda globaliseerimiselt tagasi võtta, siis saame seda teha ainult nii, et me loome uue jagatud suveräänsuse, mis kuulub riikide rühmale Euroopa Liidus. globaliseerumine on muidugi väga raske, raske protsess, raske väljakutse ja meil on vaja paremaid meetodeid, paremaid vahendeid ja me peame tegutsema ühiselt, kui me tahame, et eh, meie töö oleks eh, sama tõhus eh, kui teiste, kui teiste suurte rahvusvaheliste organisatsioonide oma. ja ma tahaksin öelda veel ühte nimelt äh, rahvusvaheliste organisatsioonide demokratiseerimine on oluline ja me peaksime selle eesmärgi suunas äh, püüdlema nii palju kui võimalik. ma ei räägi mitte ainult rahvusvahelistest äh, foorumitest ja mitte ainult sellest, et nad peaksid olema demokraatlikumad, vaid nad peaksid ka olema ratsionaalsemad. kõik Bretton Woodsi instituudi, institutsioonid, Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond on minu meelest ähm, sellised organisatsioonid, kes peaksid äh, mahutama samadesse piiridesse, kuhu mahutab, äh, kuhu mahutab ennast äh, näiteks ÜRO ning ka Maailma Kaubandusorganisatsioon, peab alluma samasugustele, samasugusele loogikale, samasugustele struktu-, struktuuridele. me peame premeerima neid, kes käituvad hästi ja karistama neid, kes käituvad halvasti ja peame paremini mõistma rahvusvahelist äh, mitmepoolset ähm, äh, süsteemi. Euroopa Liit äh, peab seda teed käima. Euroopa Liidul on vaja tugevaid ähm, vahendeid, mida saaksid kasutada kõik liikmesriigid, nii et Euroopa Liit oleks tõesti tugevalt esindatud me võime rahvusvaheliste organisatsioonide demokratiseerumist nõuda, kuid paralleelselt tuleb nõuda ka ratsionaliseerimist. nii et nad oleksid tõesti sellised partnerid, kes toovad kaasa positiivseid muudatusi maailmas, aitäh. proua Komes. suur aitäh, ma tahaksin tänada Maria Munist suurepärase raporti eest tegemist on äh, väga põhjaliku tööga, kus põhjalikult äh, räägitakse sellest, äh, millised on probleemid ja millised on ähm, lahendused. ning siin on välja toodud selliseid lahendusi, mis on nii-öelda kõigile sobivad. kuid ma arvan siiski, et me peaksime olema lahenduste pakkumisel vapramad ja ise nendesse lahendustesse rohkem uskuma. ma tean kogemusest, et Julgeolekunõukogu reform on tähtis, see on tegelikult keskse tähtsusega küsimus ja Euroopa Liidul on tänu Lissaboni lepingule võimalus ja tegelikult ka kohustus selles töös osaleda. meil on võimalus midagi muuta, kui me ainult viitsime kui me tõesti pingutame, kui me nõuame Julgeolekunõukogu reformimist, siis on võimalik see reform ka läbi viia, aga selleks tuleb meil omavahel kokku leppida, eh, mida me tahame ja kuidas me soovime olla Julgeolekunõukogus esindatud. Eh, tegemist ei ole ju ainult küsimusega selle üle, et Euroopa Liit tahab Julgeolekunõukogus endale kohta küsimus on äh, minimaalses äh, või vähimas ühises nimetajas. kui meie Euroopa Parlamendis ei esita mingisugust visiooni sellest, kuidas ÜRO Julgeolekunõukogu peaks töötama, siis meie valitsused ei hakka seda ammugi tegema ma arvan seetõttu, et Euroopa Parlamendil on praegu võimalus äh, käituda vapralt, rääkida esindatusest, ja sellest, millised on vastutused, milline on vastutus, sest minu meelest on murettekitavad Saksamaa, Brasiilia, India, kes suudavad kolmekesi äh, Äh, tahavad kolmekesi olla Julgeolekunõukogu alalised liikmed, jäid äh, samas erapooletuks äh, selles küsimuses, kas kaitsta Liibüat sõjaliselt või mitte. ise tahavad olla alalised liikmed, aga tähtsates küsimustes jäävad erapooletuks. ma muidugi ei arva, ma muidugi ei ütle, et nad oleksid pidanud olema poolt või vastu kindlasti, kuid erapooletuks jäämine tähendab, et arvamust ei olegi. ja mis puudutab veto panemist siis eh, ka Julgeolekunõukogu vetoõiguse üle on eh, palju räägitud. Eh, tegemist on muidugi väga spetsiifiliste küsimustega, ma ei hakka neid siin pikalt lahkama, aga ma arvan, et Euroopa Parlament peab olema julgem ja ma teen omalt poolt vastavad ettepanekud, aitäh! suur tänu ja härra Kaaler, palun! Äh, suur tänu teile! mina Äh, omalt poolt sooviksin tänada proua äh, Munnissit tema raporti eest ja ma sooviksin keskenduda kahele ähm, lõigule, äh, punktidele üksteist ja kaksteist. ma loomulikult toetan punkti üksteist, mis puudutab ÜRO Peaassambleed. meie jaoks oleks esindaja omamine seal väga vajalik. see aitaks palju paremini Euroopa Liidu häält kuuldavaks tegema, teha, see on palju efektiivsem, kui et igal riigi, liikmesriigil on seal oma esindaja. detsembris me tegime vea nimelt äh, parlamentide vahelisel kohtumisel oli niimoodi, et äh, minister Skojana äh, vabandust, äh, meile, meie äh, äh, meie esindaja volitused lõppesid ja me olime väga keerulises olukorras ning meiepoolne petitsioon sellega seoses kukkus sellega seoses läbi. nüüd mis puudutab punkti kaksteist, siis julgeolekunõukogu osas ma pean ütlema, et see on väga ambitsioonikas punkt ning ei äh, ole äh, ju palju tahta, et me oleksime julgeoleku nõukogus äh, esindatud ja et seal toimuks töö pisut paremini. meil on Lissaboni lepe, meil on välistegevus, me peaksime suutma leida, välja töötada sellise printsiibi, mis saaks, mis viiks meid selleni, et need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes juba Julgeolekunõukogus on esindatud, et nad ähm, esindaks kõige ühtsena Euroopa Liidu seisukohti. et äh, meie liikmes,